härra Elio Hararo informeeris mind, et ta taandab äh, ennast äh, parlamendisaadiku kohalt vastavalt äh, lõigetele üks ja kolm artiklis kolm kodukorras. parlament võtab teadmiseks selle tagasiastumise ja kuulutab neljandast jaanuarist kaks tuhat kaksteist selle koha vabaks. ja sellel on juba allkiri andnud. nüüd tahaksin teile veel öelda,